ahora sí. Onorevoli deputati. austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, Euroopa Liidu ametnikud, austatud külalised. täna oleme tulnud siia selleks, et tähistada kuuekümne aasta möödumist Vaba Euroopa lepingust, sõlmimisest. see on olnud nagu äh, seiklus Euroopa demokraatia jaoks ilma rahvata ei oleks Euroopat õigustatud tegevus, kõik äh, see sõltub kodanikest. ja nüüd on vaja Euroopa kodanikele lähemale tuua. see on üks esimesi lubadusi, mille ma andsin oma mandaadi ajal. meie seitsesada viiskümmend üks Euroopa Parlamendi valitud liiget peame töötama ja tegema kõik selleks, et Euroopa Liidu institutsioonid ei jääks eemale kodanikest, et nad ei jääks suletud uste taha. me peame kuulama kodanikke, peame arutama asju, peame mõistma, peame kodanike probleemid ja inimväärikuse kogu oma tegevuse keskmesse võtma Hollandi hiljutised valimistulemused näitasid, et me ei ole sugugi väsinud Euroopast, aga me tahame lihtsalt paremat Euroopat, me tahame probleeme lahendada, me tahame lahendada tööpuuduse probleemi, noorsootööpuuduse, terrorismi vastu võidelda, illegaalse immigratsiooni vastu võidelda, tahame kaitsta naiste õigusi, äh, kõige nõrgemaid, tahame kaitsta keskkonda äh,, Eh, tahame seda teha nii Euroopa Liidu piires kui ka väljaspool. Eh, tahame, et Euroopa Liit oleks käegakatsutav, tegelik, eh, piisab tervest mõistusest, et aru saada, et need probleemid ei lahene siis, kui Euroopa Liit nõrgeneb ükski liikmesriik üksi, isegi kõige tugevam ja kõige suurem, ei suuda üksi läbirääkimisi pidada Hiinaga või USA-ga või Venemaaga, Indiaga äh, või äh, astuda vastu äh, Aafrikast ja Lähis-Idast tulenevatele rändevoogudele või kaitsta üksi oma majandushuve või võidelda üksi kliimamuutuste vastu või kaitsta kõiki neid väärtusi, mis, mis on meil kõigil ühised täna rohkem kui kunagi varem on Euroopa Liit tugevus. me ähm, saame ainult üheskoos meie seisvatest katsumustest üle. Türgi president viitas hiljuti natsismile, fašismile, kui ta ühele liikmesriigile viitas Euroopa on nagu majakaks ja majakaks, kui on vaja kaitsta põhiõigusi. meie oleme ainus kontinent, kus ei ole surmanuhtlust. et me oleme midagi enamat kui lihtsalt ühisturg ja ühine raha. ainult solidaarselt ja ühiskoos saame me jätkata öö, äh, öö, äh, oma juhtrolli põhiõiguste ja väärtuste kaitsel ja julgustades ka naabreid mitte langema äh, natsionalismi või, äh, või muudesse voogudesse. ja nüüd on mul hea meel meie kahte tänast külalist tutvustada. meie esimene külaline on proua Barbara Hendriks. ta on Arkansas osariigist USA-st pärit, aga nüüd on ta USA ja Šveitsi kodanik. ta on kõik Rootsi kodanik ja ta on äh, kõige kauem olnud äh, rahusaadik UNHCR organisatsioonile ja ta on rajanud ka Barbara Hendriksi Rahu ja Lepituse Fondi, mis koordineerib tööd pagulaste ja inimõiguste kaitsjatega. suur tänu, et te tulite, proua Hendriks! tere hommikust! lugupeetud president, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, külalised, minu jaoks on ääretult suur au olla siin saalis Rooma lepingu kuuekümnendal aastapäeval. ma teen oma kõne inglise keeles ja jätkangi selles keeles kui on mingisuguse olulise sündmuse aastapäev, siis me tavaliselt vaatame seda teed, mis me oleme maha käinud ja seda, kui palju me oleme edasi läinud. siis on ka võimalus väärtustada nende inimeste ettenägelikkust, kes meid sellele teele on seadnud. praegu on meie ajaloos kriitilise tähtsusega hetk. me peame endale esitama küsimuse, kuidas me soovime edasi minna tuleviku poole soovin sulle huvitavat aega, on selline irooniline needus, mis tähendab seda, et tulemus on vägivald, murrang ja hirm. me ei saa salata, et me elame ajastul, mis on palju, kus on palju ebakindlust, ohtu ja kriise. praeguseni on äh, karistamata pangandus ja rahandusinstitutsioonide ahnus mille tulemusel rahvusvaheline majanduskriis tõi kaasa katastroofilised tagajärjed. maailma majandus öö, ähm, oli suurtes probleemides, tohutu töötus, pretsedenditu ja häbiväärselt suur ebavõrdsus ning kasinusmeetmed. Nende all kannatavad meie ühiskonna kõige nõrgemad liikmed meil on nii-öelda kaheteistkümnes tund ökoloogilises kriisis, väga vähe on aega jäänud meie planeedi päästmiseks, aga ikkagi me mürgitame vett, eh, õhku ja hävitame taime- ja loomaliike. ülemaailmne terrorism, mille liikuma panevaks jõuks on viha, eh, mida toidavad ebamoraalsed ja ebaseaduslikud sõjad, mida meie nimel peetakse, selle sihtmärgiks on süütud inimesed igal pool. homme mälestame me kohutavat rünnakut Brüsseli lennuväljale aasta tagasi. üle kogu maailma on konfliktid põhjustanud pretsedenditut humanitaarkriisi. üle kuuekümne viie miljoni on sunnitud oma elu e- eest põgenema. pagulaste ülemvoliniku andmetel on kümme miljonit inimest kodakondsuseta ja kuussada tuhat nendest elavad Euroopa Liidus. pagulaste ülemvolinik pole kunagi kokku puutunud nii arvukate perekondadega, kes on sellistes probleemides pärast seda, kui see ülemvoliniku amet asutati aastal viiskümmend üks. kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on osalisriigid pagulaste konventsioonis. see konventsioon ja need konventsioonid, neid on rohkem, ütlevad, et igalühel on õigus paluda varjupaika viiekümne neljanda aasta konventsioon, mis ähm, jõustus sellel ajal, kui Nõukogude tangid äh, sisenesid Budapesti selleks, et äh, Äh, Ungari revolutsiooni peatada, ähm, siis kakssada tuhat ungarlast põgenes Austriasse ja pagulaste ülemvolinik tunnistas neid prima facie pagulastena ja aitas kaasa nende ümberasustamisele. Kümnendal detsembril tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa võttis ÜRO Peaassamblee vastu San Franciscos üldise inimõiguste deklaratsiooni. mina olin siis kahekümne aast-, kahekümnepäevane. minu vanemad ei olnud kunagi sellest deklaratsioonist kuulnud, küll aga nad teadsid väga hästi neid nõndanimetatud Jim Crow nimelisi seadusi, mis ähm, olid kehtestanud Ameerika Ühendriikide lõunaosariikides sisuliselt apartheidi ja mina olin ka sisuliselt kosa, kodakondsuseta isik, sellepärast et minul ei olnud võimalik kasutada samasuguseid õigusi ja kaitset nagu valged Ameerika Ühendriikide kodanikud. lapsena olin ma tunnistajaks kodaniku liig-, liikumistele, Rosa Parks ja Martin Luther King juhtisid neid ja kui kuuekümne neljandal aastal lõpuks pärast kolmesaja aastast orjaperioodi ja saja aastast apartheidi jõustus valimisõigus, siis ma sain lõpuks täisõiguslikuks kodanikuks, nii nagu seda kirjeldatakse USA konstitutsioonis. niimoodi oli mul võimalik ära kasutada kõiki neid õigusi, mida seadus mulle andis ja siis ma otsustasingi, et ma kavatsen edaspidi pühendada oma elu inimõiguste kaitsele. ja kui pagulaste ülemvoliniku büroo palus mul mm, võtta üle hea tahte suursaadiku amet kaheksakümne kuuendal aastal, siis ma nägin seda just sellise võimalusena. Nende viima-, kolmekümne aasta jooksul olen ma rääkinud pagulaste nimel üle kogu maailmas, Lõuna-Aafrikast Kambodžani, Ida-Timorist Rwandani ja nii edasi. ma olen kohtunud arvukate südantlõhestavate lugudega emadega, mõned nendest on pidanud matma oma isiklikke lapsi. Kreekas näiteks möödunud aastal ema ei suutnud tagasi hoida pisaraid, kui ta rääkis sellest ohtlikust reisist, mis neil selja taga on. tema kõige suuremaks mureks oli tema laste tulevik. paljud Süüria lapsed olid juba kuus aastat ähm, jäänud ilma koolihariduseta selle tragöödia tõttu tõttu ja paljud need perekonnad ikka veel ootavad Kreekas selleks, et ähm, viidaks ellu see ümberpaigutamise plaan. ÜRO pagulaste ülimvolinik Filippo Grandi on ka sellest rääkinud. ja muuhulgas sellest, et äh, püütakse nii-öelda kõiges süüdistada pagulasi pagulaste ülemvoliniku materjal, pagulaste parem kaitse on see raamistik, mille alusel edasi minna ülemaailmse pagulaskriisi teemades. kõik need kriisid on väga suured, aga kõige rohkem me kannatame moraalse kriisi all. tundub, et me tegutseme ja liigume ilma igasuguse moraalse kompassita, meil puudub visioon selle kohta, kuhu me liigume ja miks me liigume. me oleme liiga palju ja liiga kaua lubanud inimestel, kes räägivad ainult viha ja vihkamise ja hirmu keelt, me oleme liiga palju lubanud neil oma identiteeti kujundada. ja nendele on kasuks olnud massimeedia, kes püüab kõige rohkem saavutada sensatsioone ja kasumeid ja kes on väga pikka aega unustanud, et nende ülesandeks on tegelikult tõde näidata. mina aga olen kindel, et nende raskete aegade kriisid peidavad endas unikaalset võimalust. me saame ületada oma kartused ja võtta ette need väljakutsed. me peame julgema nägema näha inimesi ja olukordi erinevalt ja ka tegutseda erinevalt. see on praegu meie aeg ja meie peame vastutuse võtma. me ei tohi olla kannatamatult kiirete tulemuste otsingul. Martin Luther King on öelnud, et ajalookaar on pikk, aga see suundub vältimatult õigluse poole. kuidas seda visiooni leida? me peame tegelikult enda sees otsima. pärast äh, teise maailmasõja pikka ööd tõusis Euroopa tuhast nagu fööniks. Euroopa Liit asutati selleks, et edendada rahu, stabiilsust ja õitsengut oma inimeste jaoks. Euroopa Liit asutati selles veendumuses, et inimõigused on jagamatud ja kuuluvad kõikidele, inimväärikus, demokraatia, solidaarsus, vabadus ja võrdsus on samuti väärtused, mis kuuluvad kõigile. vabadus ei ole iseenesestmõistetav, seda tuleb teenida ja seda peab pidevalt jälgima. seitsmekümne kuuendal aastal käisin ma oma südame järel või liikusin ma oma südame ja ühe noore rootslase järel Euroopasse. kakskümmend viis aastat tagasi otsustasin ma Euroopa kodanikuks hakata, selleks et osaleda selles fantastilises seikluses. minu kontsertide ajal on tihti mul selline mulje, et publik ja mina, et me kuulame muusikat ühe kõrvaga, et meis helisevad samasugused akordid ja ma usun, et see koht, kust see tunne tuleb, on seesama, kus sündis see ülemaailmne inimõiguste deklaratsioon. me oleme kõik üks perekond, me peame olema kartmatud, me peame vaatama selle inimese suunas, keda me nimetame temaks või teiseks, me peame nimetama teda oma õeks, vennaks, oma lapseks vihkamist ei saa iialgi alla suruda suurema hihka, vihkamisega. ja me ei tohi teha seda viga, et kaotame oma inimsuse selles püüdlusest kaitsta inimsust. Euroopa Liit on unikaalne. me oleme suur liit, mitte ainult sellepärast, et meie väärtused on paremad, vaid sellepärast, et meie väärtused on ülemaailmsed ja kõigile samasugused. me oleme kuuekümneaastased, me oleme ikka veel noored, aga praegu vajab maailm, et meie võtaksime juhi rolli. pagulaskriisi tipus oli minu jaoks ääretult südantsoojendav see, et nii paljudes eurooplastes leidus kaastunnet, solidaarsust ja suuremeelsust aidata pagulaste peresid kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Amnesty Internationali uuring näitas, et Euroopa kodanikud ei karda pagulasi sugugi nii palju, nagu meie poliitikud. ÜRO ähm, pagulaste ülemvoliniku suursaadikuna palun ma, et teiegi näitaksite samasugust solidaarsust. mina küll ei suuda kannatava pagulaslapsel näkku vaadata, ilma et ma seal näeksin oma laste ja lastelaste peegeldust ma kutsun teid üles võtma ühiselt vastutuse nende riikidega, kes väljaspool meie piire on sattunud tohutu pagulaste sissevoo alla, näiteks Liibanon. neli miljonit rahvaarv, nad on vastu võtnud poolteist miljonit süürlast ja viissada tuhat palestiinlast. me peame näitama sisemist solidaarsust Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. meie kaastunne peab alus, algama siin kodumaal Kreeka ja Itaalia on näiteks võtnud kanda tohutu koorma ja Austria, Saksamaa ja Rootsi on ümber paigutanud seitsekümmend protsenti nendest pagulastest. mina olen Euroopa ema ja vanaema ja ma palun, et teie teeksite oma kohuse Euroopa laste ja ühiste väärtuste nimel. teatris öeldakse, et show peab jätkuma. täna on see aeg, kui see, kes on ennast kuulutanud maailma juhiks, on tunnistanud, et ta on haige ja meie peame nüüd võtma oma koha sisse rahvusvahelisel laval ja tegema õiget asja. igalühel on oma roll siin öö, mängida. siis on võimalik teha tõeks need imed, kus nõrkus muutub tugevuseks, ebaõiglus õigluseks pimedus valguseks, sõda rahuks ja hirm armastuseks. kunagi ei ole mängus olnud nii palju. aitäh! Thank you. Merci beaucoup. Of course you didn't expect them to invite me here. loomulikult ähm, oli arvata, et ega nad mind siia niisama ei kutsu, et tahetakse, et ma laulan ka. ja ma sooviksin laulda ühe popurii pagulaslastele ja selle ja Somaali pagulane on kirjutanud selle sõnad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 Merci. Tack så mycket. Merci beaucoup. Thank you very much. Uffe Englund. Merci beaucoup. soovin nüüd tervitada härra Robert Menasset, kes on Austria kirjanik, kes on oma elu pühendanud sellele, et ta on kirjutanud Euroopa Liidust, globaliseerumisest, härra Menasse on äh, valmis meile rääkima Euroopa projekti demokraatlikust hartast lugupeetud daamid ja härrad. jah, mulle öeldi rõhutatult, et minu käsutuses on kümme minutit kõneaega. seda on väga vähe, arvestades, mis kõik tuleb ära öelda. aga teisalt jälle kümme minutit on väga pikk aeg, kui mõelda selle peale, et kell on viie minuti pärast kaksteist. sest Euroopa projekt on praegu sisuliselt noateral. aga paistab, et kell on nagu jäänud seisma sest ma juba aastaid loen ajalehtedest, et kell on viie minuti pärast kaksteist. ja loomulikult äh, äh, äh, minu kõneaeg läheb tavaliselt üle, aga sellisel juhul ka kümme minutit pärast kaksteist jätkub kõik vanas vaimus, sest alati mure on ka vist ajastutel jät-, jätkus ka tegevus vanas vaimus, business as usual. aga küsimus on selles, et pärast seda, kui Euroopa ühtsuse projekt on kokku varisenud, kas ikkagi tavapärane tegevus on ikka veel tagatud demokraatia ja vabaduse alusel, hüvede jaotuse õigluse alusel ja sotsiaalse kindlustunde alusel või kas mitte ei ole sõpradest saanud vaenlased ja suveräänsetest kodanikest autoritaarsed kollektiivid, kes on mässitud võitlusesse ressursside ümberjaotamise pärast, kapitali ja turule pääsu ja mõjusfääride pärast. kas see on ebatõenäoline? kui ausalt öelda, siis tuleb meil endale tunnistada, et mõned väljavaated on üsna sünged. aga kas me saame ja tahame täna mõelda kurbi ja süngeid mõtteid. me ju tähistame siin juubelit, kuuskümmend aastat on möödunud Rooma lepingute allakirjutamisest ja juubelid nõuavad tähistamist ja enesega rahulolu väljendamist ja mitte sõnasõda ei peeta siis, vaid eh, kasutatakse klišeesid jah, ma mõistan seda ja tõesti on väga palju häid põhjuseid, miks olla uhke, aga samas on äh, ka probleem. kui me mõtleme tagasi Rooma lepingute allkirjastamise peale ja asutajate põlvkonna saavutuste peale, nende eesmärkide ja kavatsuste peale ja kui me väärtustame neid, siis juba sellega me teeme radikaalset kriitikat olude praeguse seisu üle sest eh, kui me mõtleme tagasi Rooma lepingutele, siis näeme valulikult seda, eh, mida see põlvkond, kes praegu Euroopas poliitilist vastutust kannab, ei ole mõistnud eh, teisisõnu, see, kes praegu asutajaid isasid kiidab, tegelikult teeb hävitavat kriitikat praeguste pärijate aadressil küsige oma riigipeadelt ja valitsusjuhtidelt või Euroopa liikmesriikide ministritelt, kes võtavad otsuseid vastu täna nõukogus, et millised olid nende poliitikute ideed ja kavatsused, kes läbi rääkisid ja allkirjastasid Rooma lepingud. ja siis te näete, et nad ei tea seda ja kui neile siis öelda seda, siis nad ütlevad, et mis te räägite, see on ju puht hullumeelsus utoopia. jah, seda ütlevad need mehed ja naised, kes täna kannavad poliitilist vastutust ja juba sellepärast peavad end pragmaatikutest e, e, kuna nad ainult ohjavad kriise, neid kriise, mida nad pragmaatiliselt ise on tootnud. asutajate põlvkond on ajalooliste kogemuste alusel vaadanud kaugesse tulevikku, aga täna äh, lihtsalt jäädvustatakse halba olevikku, pikendatakse selle kestmist ja selles see kriis ongi. ja sellepärast on kell praegu viie minuti pärast kaksteist milles siis seisneb see Rooma lepingute hullumeelsus, milles on see utoopia? mul on ainult kümme minutit, nüüd on kaheksa järgi jäänud ja ma tahan teile kõige tähtsama ära öelda ja võib-olla see ei kõla väga pidulikult ja mul on vaja kaks minutit selleks, et meenutada teile, mida peaks Euroopa Liit endast kujutama, sest Rooma lepingud on ju tema sünnitunnistus kahekümnenda sajandi esimesel poolel viis Euroopa natsionalism kahte kohutavasse maailmasõtta ja kõige suurematesse kuritegudesse inimsuse vastu kuni Auschwitzini välja. Euroopa tsivilisatsioon oli hävitatud ja sellest kogemusest tuli õppida, see ei tohtinud enam mitte, mitte kunagi korduda ei iial enam, oli see tõotus, mis oli igavikku suunatud. küsimus oli, et kuidas see peaks õnnestuma, vaenujalal olevad rahvad lepitada ja kestvalt ja üle saada natsionalismist ja kuidas tagada jätkusuutlik rahumeelne kooselu selles ajaloost laostatud kontinendil. asutajad, isad, ühendatud Euroopa asutajad Eh, teadsid, et rahulepingud ja liidud rahvusriikide vahel ei hoia ära sõdu. ja sellest arenes välja idee, et rahvusriikide majandused tuleb omavahel nii kokku põimida, et tekib vastastikune sõltuvus ja partnerlussuhted, mis tugineb ühistele huvidele ja igasugused ühiskonnale ohtlikud eriteed Äh, peavad tulevikus muutuma võimatuks, jah, nii palju me ajaloost teame. aga see on ka üks põhjus, miks poliitiline liit ja paljud kodanikud Euroopa liikmesriikides äh, näevad Euroopa Liitu vaid parema majandusühendusena, äh, põhimõtteliselt ühtse turuna pelgalt. ja see on ka vale arusaam. nimelt, et lihtsalt et see loob eelised eh, liikmesriikide majandus- ja kaubandusbilansis, aga öö, eh, poliitiline liit on midagi, millesse suhtutakse umbusuga, et see panevat ohtu liikmesriikide suveräänsuse, nad, liik-, rahvushuvid ja isegi see ühtne turg, mida tahetakse, ka seal on vaja neid erihuvisid kaitsta, nimelt on vaja kaitsta oma tööturgu näiteks ja sellega lähevad jälle kodanikud ja nende esindajad natsionalismi lõksu. sellest pidanuks juba praeguseks üle saama. asutajad, isad kuuskümmend aastat tagasi omasid radikaalset nägemust, et natsionalism tuleb kõrvatada juba juurte tasandil ja sammhaaval tuleb jagu saada, üle saada äh, rahvusriikidest ja see on väga tähtis mõte. see on midagi, mida me peame jälle meenutama täna, et rahuprojekt on põhimõtteliselt projekt, mis tagab võidu saamise rahvusriikidest. rahuprojekt, jah, see kõlab hästi ja paljudele igavalt, aga praegu on see väga aktuaalne, sest jälle me näeme neid vastuolusid, mida me kogeme kriisina mõelgem selle peale, alguses oli konkreetne utoopia ja eesmärk, nimelt kestev rahu eh, rahvusriikidest võitu saamise, ülesaamise kaudu. Noh, veel kuus minutit on jäänud. Rooma lepingud on Euroopa Liidu sünnitunnistus ja see liit peab olema projekt, mis aitab üle saada rahvusriikidest ja seda tasub ikka jälle korrata, sest see on see, mis Euroopa poliitilisel eliidil on täna ununenud või nad lihtsalt vaikivad sellest. Rooma lepingud äh, on ka Euroopa Parlamendi sünnihetk. Euroopa Parlamendil oli algul vähe õigusi ja võimalusi, aga samas Euroopa Parlamendi sünnihetk oli poliitiliseks revolutsiooniks esimest korda otse valitud riikide ülene rahvusesindus loodi ja e, milline mõte siis peaks olema sellel esindusel, kui mitte järgmine, kaotada rahvusparlamendid? jah, e, see tegelikult pälviks ka aplausi, kui ma teile seda meenutan. Jean Monnet. Jean Monnet kelle eh, biograafiat me teame, kirjutas memuaarides ühes peatükis, kus ta meenutas meile, milleni pidid viima Rooma lepingud. nimelt öö, eh, oli väga palju riikidepoolset vastuseisvu, aga samas oli meil ka kogemus, et rahvused ja nende poliitilised institutsioonid on kindlalt tõestanud seda, et eh, rahu ja õiglus kestvalt eh, on midagi, mida nad ei suuda tagada ja sellest kõik lähtuski. Eh, poliitiliselt kohe teostatava viime ette ja viime läbi ja mõtleme ka selle, mis poliitiliselt on alles teostatav eh, tulevikus ja Walter Hallstein, kes oli Rooma lepingute vaimne isa, ütles oma kuulsas Rooma ehm, kõnes, et ja mida me ka ju otsustaks Euroopa institutsioonide kohta tulevikus, eesmärgiks on ikkagi eh, rahvusriikide järgse Euroopa korraldus. ükskõik kui suur on praeguse kriisi taga, kriis ja tagasilöök, me peame mõtlema selle peale. Hmm, kas te teate mõnda tipp-poliitikut Saksamaal, ainsatki, kes seda Saksa sakslase Walter Hallsteini lauset oleks valmis kordama. kas te teate mõnda Euroopa riigipead või valitsusjuhti, kes oleks nõus selle väitega? näete siis, kõik nad ütlevad, et see on hullumeelne. poliitiline eliit, kes täna kannab vastutust Euroopas on selgelt unustanud Euroopa idee või ei ole sellest kunagi aru saanud. sest miks nad muidu ei ütle, milles asi on, miks nad oma pühapäevakõnedes ikka pühalikult tõotavad Euroopat, aga samas ei selgita, miks Euroopa väärtused ja Euroopa öö, rahuprojekt vajab kaitsmist oludes, kus meil on teg-, ohus kodanikuõigused, kus on erakorralised olukorrad, kus osaletakse teiste eh, sõdades. jah, mm, eh, miks ei räägida sellest, et on vaja eh, liikmesriikide, rahvusriikide järgset põhiseadust, rahvuste järgset demokraatiat vaja välja arendada, on vaja Euroopa Vabariiki. jah, meil on terrorirünnakud ja me oleme šokis, aga me mässime ennast just rahvuslippudesse ja laulame rahvushümne. ja jälle võlts kahetsusega väidetakse, et Euroopa paraku on väga raske selgitada, sest puudub narratiiv. selle asemel, et öelda selgelt, meil ei ole vaja leiutada mingit narratiivi, meil on olemas juba Jean Monnet, Walter Hallstein on, Jacques Delors on selle sõnastanud. me oleme selle lihtsalt oma igapäevaelus unustanud. nimelt Euroopa projekti idee on natsionalismist võitu saamine. ja mis on siis nii keeruline ja arusaamatu selles, kui öeldakse, et siin on kaalul Euroopa kodanike suveräänsus ja mitte erinevate rahvuste suveräänsus. miks ei öelda kindlalt, miks ainult vaadatakse abitult pealt, kuidas natsionalistid kõikjal võtavad võimust Euroopas, miks tehakse neile järeleandmisi selle asemel, et neile vastu astuda paremate argumentidega? Neil on ajalooline kogemus juba olemas natsionalismiga, see viis Euroopa rusudesse ja tohutuid kannatusi põhjustus miljonitele, miljonitele inimestele. natsionalism ei ole mingi ilus utoopia, see ei ole inimõigus, vaid ajalooline kuritegu. ja äh, rahvus järgne Euroopa projekti arendamine, ehkki väikeste sammudega, on toonud sellele kontinendile rahu ja õnne pikka aega, enne kui ta jäi toppama sellesse vastuollu, et liikmesriigid jälle hakkasid rahvussuveräänsust ähm, arendama ja kaitsma äh, rahvusjärgse arengu äh, vastu natsionalism ei ole lahendus, vaid on hoopis probleem. Stefan Zweig aastal tuhat üheksasada kolmteist kirjutas. me kas saame võitu natsionalismist või Euroopa tsivilisatsioon käib alla. me teame, millega see konflikt tookord lõppes. Euroopa projekti asutajad eh, omasid kogemusi natsionalismiga ja pärast teist kolmekümne aastast sõda tuhat üheksasada neliteist kuni nelikümmend viis tegid nad järeldused. kas me seda peame inimestele uuesti seletama? E, e, aga ei tohi õigustada kompromisse, mis tehakse natsionalistidega liikmesriikides meil on pädevad ametnikud Euroopa Komisjonis, meil on pühendunud saadikud Euroopa Parlamendis. me peame üldsusele näitama, et astume vastu reratsionaliseerimisele Euroopas, sest ajaloo zombid toovad meile surma. kompromissid nende zombidega toovad meile rasked tõved kaela. Euroopa utoopia rekonstrueerimine oleks lahenduseks see on kuuskümmend aastat vana ja on kaugele arenenud ning on tõestanud ennast kui konkreetne ja realistlik utoopia. ja see idee kannab kõike seda. nüüd on mul jäänud kolm minutit. jah, ma tean, et siin istuvad saadikud, kes ka äh, paraku näevad ennast mitte eurooplastena, vaid liikmesriikide esindajatena Te võite jah takistada Euroopa demokraatia edasiarengut küll, aga te ei saa seda lõplikult peatada ja ma tean ka loomulikult seda, et paljud inimesed Euroopas eh, tahavad restaureerida suveräänsed rahvusriigid. Euroopat, eurooplased, meie hulgas ei tohi eksiteele sattuda. jah, on kriise, probleeme, nähtusi, on asju, mida me veel ei mõista ja paljud inimesed arvavad, et rahvusriigid on nagu mingi koda, maja, kus nemad on peremehed, et on, tahavad olla oma kodus peremehed, isegi kui nad elavad kuskil teenijate toas või keldris, ikkagi nad energiliselt Eh, kaitsevad selle maja peremehe poliitikat, samas ei ela nad sugugi ülakorrustel. ja nad tõesti usuvad, et nad on siis oma saatuse peremehed sellega ja mitte mm, ohvrid. jah, ja kes need hääled kokku kogub, petab ennast, sest eh, rahvuste järgne areng toimub, kas tahame seda või mitte rahvusriikide suveräänsus objektiivselt hajub ja liikmesriikide valitsuste mänguruum kahaneb, ehkki seda üritatakse eh, restaureerida ja eh, rahvus kui solidaarne ühendus on paraku puhtalt fiktsioon, mida ta on alati olnud. kõik need nähtused, mis eh, kujundavad meie elu täna, on ülerahvuslikud, rahvusteülesed, eh, väärtuste ahelad, finantsvood, ökoloogilised probleemid, kodanike õigused, internet, eh, ohud, jah, need ei peatu Liitu riikide piiridel ja neid ei saa kuidagi poliitiliselt korrastada või reguleerida. aga samas kõik, mis meie elu rikastab ja väärtuslikuks teeb, kunst, kultuur, teadus, ideede, innovaatiliste ideede vahetamine ei tunne riigipiire. riigipiired ka ei, ei kaitse kultuuri ja vaimu, vaid hoopis lämmatavad seda, nii see on ja skeptikud, kahtlejad, kõik need, kes on üle jooksnud natsionistide poole, teile tuleb seda selgitada. rahvuste järgne areng on midagi, mida küll võib pidurdada, aga see ei kao kuhugi. küsige selgelt oma valijatelt, kas me tahame seda arengut pidurdada ja seda masside kannatuste hinnaga või tahame me seda arengut halbade kompromissidega öö, kogu aeg hoida kriisi seisundis või tahame hoopis kujundada seda arengut ja loomulikult, kes on mõistuse juures, tahab ise kujundada oma elutingimusi ja ei taha kannatada. ja see on selge. kujundada riikideüleseid protsesse saab ainult riikideülene poliitika, ühenduse poliitika, Euroopa poliitika, mis on Euroopa Liidu asutajate isade vaimus Nagu Euroopa Parlament on viimasel kuuekümnel aastal märkimisväärseid võite saavutanud võitluses eh, Euroopa parlamentarismi eest Euroopa demokraatia tingimustes. jah, seda me võime tõesti tähistada. aga väga palju aega meil tähistamiseks ei ole ja me ei saa enesega rahuloluga piirduda. kuuskümne aastat ja mul on ainult kümme minutit kõneaega ja ma kutsun üles teid, teilgi pole enam palju aega järele jäänud. tuleb takistada, et see kõik nurjuks, mida me oleme saavutanud ja nüüd viimased minutid ma tahaksin kokkuvõtlikult öelda seda, mida ma loodan ja mida ma ka kardan. palju, mida asutajad, isad nägid vajalikuna, kui nad lepinguid äh, Äh, läbi rääkisid, ei olnud tollal saavutatav. fiskaalliit, sotsiaalkindlustuse harmoneerimine, ühtine pagulas- ja rändepoliitika, ähm, kaitseühenduse loomine ja nii edasi. kõik see jäi soovunelmaks. tol ajal pandi see kirja vaid kaaskirjadesse, aga see kõik on palju pakilisem täna kui kunagi varem ja nüüd on teie ülesanne, lugupeetud saadikud kõik need suured äh, äh, väljavaated äh, kogu aeg silmes hoida ja mitte unustada igapäevatöös ja poliitilise survega läbi suruda lõpuks ometi. Teie, Euroopa Parlamendi saadikud, peate jagu saama demokraatia puudustest meie ühiskonnas ja üle saama nendest talumatutest vastuoludest, mis Euroopa Liidus on, need kahjustavad ju ka teie mainet Äh, rahvuste järgne Euroopa äh, kodanike esindus on meil siin, aga te tulete siia rahvusnimekirjade põhjal. jah, meil on komisjon, mis on riikideülene institutsioon ja peab kaitsma Euroopa kodanike huve ning äh, samuti ühendust süvendama, aga selle tipus on isikud, kes on määratud ametisse liikmesriikide valitsuste poolt jah, me oleme Euroopa kodanikud ja tahame seda olla, aga sõltuvalt siis sellest, kus liikmesriigis me oleme sündinud, ei ole meil samad väljavaated ja õigused ja isegi meie hääled hääletamisel omavad erinevat kaalu. ja meie Euroopa kodanikena kanname endiselt liikmesriikide välja antud passe. kui britid lastel olnuks Euroopa passid, siis Inglise valitsus jah, võinuks lahkuda Euroopa Liidust, aga kodanikud, kelle passe äh, ära ei võeta, oleksid jäänud Euroopa Liidu kodanikeks. kõik need on talumatud vastuolud ja tekitavad kriise, mis õõnestavad inimeste usaldust äh, Euroopa Liidu vastu ja meie ühist projekti. Need vastuolud on vaja kõrvaldada, edasi on vaja arendada Euroopa Liitu. see on pisike asi võrreldes eh, sellega, mida saatsid korda need, kes allkirjastasid eh, Rooma lepingut eh, ja seda vastuolus tollase aja vaimuga ja said üle võitjate umbusust ja samuti samuti ohvrite revanši soovist ja kuuskümmend aastat oleme me nüüd elanud rahus, aga teie ülesanne on küll kergem, aga ta on palju pakilisem, sest praegu lahkuvad meie hulgast viimased inimesed, kes Euroopa katastroofid on oma elus läbi elanud ja kes mõistsid, kuivõrd oluline on võidelda natsionalismi, rassismi vastu ja e, need tõotused, mis kuuskümmend aastat tagasi anti, kui me neid ei uuenda ja kui me e, rahuprojekti edasi ei arenda, siis see lubadus, et mitte kunagi enam muutub klišeeks ja ei ole enam lubadus igaveseks ajaks. ja see igavik lõpeks kuuekümne aasta pärast. nii et meie epohh mida kujundas see õppetund, ei tohiks iganeda. jah, kümme minutit. ajaloos on see palju-palju vähem kui tuhandik sekundist. ja ma lähen natuke oma ajast üle ja tahan veel paar sõna öelda oma hirmude kohta. ma kardan seda, et Eh, lühitulevikus, see niinimetatud poliitiline pragmatism, Euroopa projekti poliitiline idee saab reedetud ja kahjustatud. ja eh, ma kardan ka, et teie osalete selles, kui šotlased, kes soovivad jääda Euroopa Liitu, et te reedate nad ja selle asemel annate, tulete vastu natsionalistidele Londonis ja sellega te tugevdate tsentrifugaaljõudusid Euroopa Liidus ja nõrgendate Euroopa Liitu. see on üks näide minu hirmude kohta, minu mure kohta, et asutajate isade mõtted ununevad. jah, äh, rahvused äh, surevad ja selle asemel tuleb äh, vabade piirkondade võrgustik ja äh, Äh, see peab olema vundamendiks jõukale Euroopale ja rahumeelsele Euroopale tulevikus ja ma lõpetan Walter Hallsteini tsitaadiga tema Rooma kõnest. me ei tohi sellega piirduda, et saame jagu piiridest, kaotame need ja äh, tagame inimestele ja kaupadele ja kapitali vaba liikumise. me peame tegelema sellega, et kaotame ebatasakaalu äh, regioonide vahel ja kaotame ka need uued ebatasakaalud, nihked, mis tekivad. jah, vastasel korral on see vastuolus Euroopa äh, Rooma lepingutega, mis nõuab, et äh, majanduslik erisus piirkondade vahel kaob samas säilitatakse kultuuriline eripära ja kaitstakse seda. ja peab mõistma, et regionaalpoliitiline vastutus ei puuduta mitte ainult ülearengut, vaid ka nõrgemat arengut ja meil on vaja sotsiaalpoliitikat, mis alati sisaldab ka regionaalpoliitilist elementi. regionaalpoliitik ka peab olema kajastatud kõikides teistes poliitikates ja vastupidi, iga kord, kui me regionaalpoliitikat ajame, siis me eh, tegeleme ka majandus- ja sotsiaalpoliitikaga samal ajal ja mm, eh, rahuliit eh, ei ole sellega tagatud, kui tagatud ja ehkki praegu tundub, et Eh, on mõeldamatu, et Euroopa rahvad sõjaliselt üksteise kallale lähevad. aga eh, mm, rahuliit on oma nime väärt ainult sellisel juhul, kui meil valitseb ka sotsiaalne rahu sellel kontinendil ja demokraatlik süsteem ja vabadus. ja ükskõik siis, milline pass kellel on. kõigil peab olema võimalus osaleda see osalus ja õiguskaitse peab olema tagatud kõigile. ja see on teie ülesanne Euroopa Vabariik välja arendada. muutke Euroopa ma-, maailma poliitiliseks avangardiks. Te tahate siin pidulikult tähistada, siis tähistagem seda, et selles vaimus te jätkate ja kümne aasta pärast, kui me seitsmekümnendat aastat Rooma lepingutest tähistame, siis me näeme, et oleme tublid sammud edasi astunud ja mis praegu puudu on, palju on puudu, aga pateetiliselt tahan lõpetada, elagu Euroopa Vabariik. tänan teid tähelepanu eest. ja veel üks lause. ma tahan väga tõlke tänada südamest, sest nad on teinud suurepärast tööd ja ma imetlen neid kõrgelt ja tänu nende tööle funktsioneerib ka meil Euroopa Liit. I will be very short. teen väga lühidalt kokkuvõtte tegemiseks sellest sündmusest. ma ei saa seda meie ürituse esimest poolt lõpetada niisama. see on pühendatud Euroopa Liidu Rooma lepingu kuuekümnendale aastapäevale, aga ilma vaatamata tulevikku. Euroopa on nagu vabaduse sünnikodu. ühendatud Euroopa lugu on eelkõige lugu, pühendumisest vabadusele. miljonid on vabaduse eest surnud, sajad tuhanded ameeriklased, kanadalased, Ameeri-, Austraalia sõdurid äh, on olnud meiega solidaarsed. Nad on aidanud meil äh, oma kodusid üles ehitada ja vabadust tegelikult tagati meile Marshalli plaaniga. Äh, lõime mm, majanduspiirkonna, kus ähm, kaubad, teenused, inimesed, kapital saavad ilma takistuseta liikuda, aga kõige selle alus äh, pandi juba äh, maha kuue, äh, kuuekümne aasta eest. me oleme läbi elanud mitmeid kriise, aga me ei ole loobunud oma projektist, me tahame üle saada erimeelsustest, me tahame Euroopat ehitada solidaarsuse alusel me tahame, et inimestel oleks rohkem õigusi, et äh, rohkem ja rohkem riike meie kontinendil saaksid elada ilma diktaatori hirmuta. Äh, tahame tuua jõukust ja töökohti, tahame jätta sõjad minevikku ja selja taha Euroopa Liit on suur turg, kuid tal on sügavad juured. eurooplased on olnud äh, juba äh, kaugetel aegadel kaupmehed. meie tsivilisatsioon äh, pärineb tuhandete aastate tagusest ajast, kus inimesed on pidevalt tööd teinud, ähm, oleme äh, äh, keskajast saanud päranduseks äh, ülikoolid, renessanss on meile inspiratsiooniks olnud, kaubavahetus on Veneetsiast, Toska-, Toskaanast jõudnud kaugemale ja kõik see tohutu kultuur, kunst, muusika äh, on liikuma pannud ka palverändajad, meenutame Bachi, Vivaldit, Shakespeare'i, Molieri äh,, Dante, Cervantes, kõiki neid seovad nähtamatud seosed, nad ei ole mitte ainult ühe maa, Hispaania või Itaalia või mõne teise maa kultuuripärandi osa, vaid nad on meie kõigi ühine kultuuripärand. selline kultuuripärand on andnud meile tohutuid võimalusi, Euroopa peab nüüd avanema noortele, andma võimalusi noortele, me peame ise andma noortele võimalusi jõuda oma unistuste täitumiseni, me peame andma äh, lootuse noortele, et nad usuksid töö, tulevikku, et nad leiaksid töökohti, sest ilma tööta ei ole inimväärikust ja me ei saa lubada seda, et meie lapsed kaotavad inimväärikuse. E me võime seda kõike saavutada ainult koostöös Euroopa ei ole ainult siseturg, Euroopa ei ole ainult ühisraha, ei ole ainult ühine pangandussüsteem või mingi majandussüsteem, Euroopa tähendab midagi palju enamat. esimene Hispaania ähm, imperaator äh, küsis äh, Rooma paavstilt, kas tema võiks ka Rooma äh, imperaatoriks saada, aga paavst vastas talle, Rooma ei ole lihtsalt mingi linn või riik, Looma, Rooma on tsivilisatsiooni alus ja see on õige. täna küsivad lapsed ema-isa käest, kas Euroopa on Brüssel, kas need bürokraadid ja poliitika ja pangad Brüss-, Brüsselis on Euroopa, kas nendel on õigus öelda, mida tuleb teha tulevikus? ei, ei ole nii, Euroopa on eelkõige idee ja ideaal meie tsivilisatsiooni ideaal, meie identiteet, meie vabadus, Euroopa on meie tulevik Äh, selle mõtte peame ka oma lastele edastama, et tulevikus oleks jõukus ja rahu, mis valitseksid Euroopas